toimunud kohtumisel ning me jätkame selgesõnaliselt samade nõudmiste esitamist. tänan. suur tänu, härra volinik. ja mina peaksin olema järgmine kõneleja kuid äh, kuna härra Prokk kõneleb minust paremini, annan sõna talle. austatud president, austatud volinik, kallid kolleegid.